ühendused, organ, osaleksid niisuguses infovahetuses ja töös. suur tänu, proua volinik. sellega oleme me antud teema eh, ammendanud. hääletus toimub homme keskpäeval. ja järgmisena on meil päevakorras eh, Marinescu raport mis puudutab uutes liikmes, liikmesriikides asuvate tuumaelektrijaamade komisjoneerimiseks eraldatud Euroopa Liidu vahendite tõhusat kasutamist. kõigepealt sõnu raportööri. suur tänu, president, volinik. kolme liikmesriigi eh, liitumislepingud ja juttu on siin Slovakkiast, Läti Leedust ja äh, Bulgaariast käsitlesid ka tuumajaamu, äh, neid, mida ei saanud äh, enam kaasajastada ja nende temis-, komisjoneerimiseks eraldati Euroopa Liidu vahenditest raha ja tegeldakse ka jäätmete käsitlemisega siis ähm, lammutustöödega ning vaja oli tagada ka eh, võimsusi, et asendada kaotatud võimsust ning eh, just nimelt need meetmed aitasid energeetikaalast infrastruktuuri moderniseerida ja kaasajastada. Eh, tegemist oli ka meetmetega, mis pidid tagama turvalisuse nendes elektrijaamades töötanud inimestele, neid oli vaja ringi koolitada. E, finantseerimise puhul olid paika pandud maksimummäärad ning pärast seda, kui e, elektrijaamade demi-, dekomisjoneerimine oli lõpetatud, e, selgus, et et kuni tänase päevani on eraldatud nende jaoks kaks koma üheksa miljardit eurot ning eh, praegusel hetkel on vaja hinnata, kuidas seda raha on kasutatud, seda peab tegema eh, kontrollikoda ja komisjon, kas kõik raha on kasutatud õigesti selle jaoks, milleks ta oli ette nähtud, kas see dekomisjoneerimise käigus on ohutult ladastatud eh, tuumajäätmed. Eh, tegemist on kolme programmiga, on vaja vaadata, kas eh, vahendeid kasutati tõhusalt, millised on kogemused, mis töö käigus saadi. vaja on vaadata, kas töö on lõpetatud nendes tuumajaamades või on vaja veel midagi teha ja kas selle jaoks on vaja ka lisaraha. kui on vaja energiaprojektide jaoks lisaraha, siis ka seda on vaja eh, arutada või on vaja raha teiste eh, dekomisjoneerimisprojektide jaoks. Ähm, suur tänu. nüüd me alustame vaba mikrofoniga E, härra Nikolašitš. E, suur tänu, proua president. tegemist on äärmiselt e, olulise küsimusega, kui me räägime tuumareaktorite kahjutuks tegemisest ja selleks äh, on kasutatud ka riigieelarvelisi vahendeid, see on toonud kaasa mitmeid äh, erinevaid kulusid. Euroopa Liidu abi pole olnud äh, piisav selleks, et neid tuumajaama, tuumajaamu sulgeda ja öö, nende tuumajaamade tegevuse lõpetamise kulud on olnud ulatuslikumad kui äh, eelnevalt planeeritud äh, ja äh, protsessiga on alles alustatud, on mitmeid ülesandeid, mis on veel täitmata ja mõned selle protsessi osadest kanduvad isegi järgmisesse finantsperioodi pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja eelarvelisi vahendeid tuleks suurendada. suur tänu! proua Tika, suur tänu. Euroopa Liidus on sada nelikümmend kolm tuumajaama ja märtsis kahe tuhande kümnendal aastal esindas tuumaenergia umbes kakskümmend kaheksa protsenti meie energiasegust Euroopa Liidus vastavalt statistikale, pädevale statistikale aga nüüd äh, pärast Fukuyamat äh, on meil mitmeid ohusignaale olnud äh, ja seetõttu dekomisjoneeritud tuumajaamad on äärmiselt oluline teema Euroopa Liidus ja seetõttu tuleks kindlasti eraldada vajalikud finantsvahendid Leedule, Slovakkiale, Bulgaariale. rahaliste vahendite puudumine võib kahjutuks tegemist viivitada ja see on äh, nii inimestele kui keskkonnale kahjulik. protsessid tuleb lõpule viia, äh, dekomisjoneerimine tuleb lõpule viia ja komisjon peab koostama sellekohase raporti ja äh, ki-, kirjeldades ka Euroopa Liidu sekkumist ja pikaajalist finantsabi selleks, et dekomisjoneerimine lõpule viia. suur tänu ja kolleeg Baltšitis, palun suur tänu, proua president, lugupeetud volinik, tahaksin siinkohal õnnitleda meie, meie, oma kolleegi ja tänada teda selle raporti koostamise eest. Euroopa Liiduga liitudes kolm liikmesriiki võtsid endale keerukaid kohustusi ja seoses tuumajaamade tegevuse lõpetamisega äh, ja arvesse võeti nende finantskogemusi ja suutlikkust. Euroopa Liit näitas üles solidaarsust, otsustas eraldada finantsvahendeid selleks, et äh, varaselt sulgeda need tuumaelektrijaamad ja selleks, et leevendada võimalikku majanduslikku ja sotsiaalseid äh, mõju. on mitmeid küsimusi, mis on veel lahendamata äh, tänu liikmesriikide haldusstruktuuride keerulisele ülesehitusele. Euroopa Komisjon peaks mängima oma koordineerivat rolli paremini selleks, et need tuumajaamad saaks õigeaegselt suletud ja komisjon peaks kutsuma ka liikmesriike üles alternatiivseid energiaallikaid kasutama ja uusi töökohti looma. suur tänu, proua Ferreira. suur tänu. peaaegu pooltes Euroopa Liidu liikmesriikides on äh, tuumajaamad ja väga paljud nendest tuumajaamadest on üsna vanad see tähendab seda, et me peame püüdma tagada, et mõningad nendest tuumajaamadest dekomisjoneeritakse turvalisuse põhjusel keskkonnakaitseks ja rahvatervise kaitseks. uutes liikmesriikides äh, oli olukord selline, et seistes silmitsi tuumajaamade tegevuse lõpetamise ülesandega, oli neil vaja Euroopa Liidu abi, neil on õigus sellele abile selleks, et tuumajaamade tegevus äh, turvaliselt lõpetada, see ei tohiks äh, aga see protsess ei tohiks sattuda ohtu, tuumajäätmeid tuleks kohaselt säilitada, tuumajaama tuleks ümber kujundada vastavalt kõigile reeglitele, tuleb leida ka uued energiaallikad tuumaenergia asendamiseks sellekohased uuringud tuleks läbi viia, võttes arvesse ka sotsiaalseid tagajärgu loomulikult tuleb arvesse võtta kõiki turvalisusega seotud küsimusi, äh, tuleb arvesse võtta ka äh, tuumajaamas töötanud inimeste äh, saatust. kolleeg Paška. kolleegovia, správa pana poslanca Marineska hovorí o... suur tänu, proua president suur tänu. me räägime siin tuumajaamade hädaolukorras äh, äh, sulgemisest, sellega seoses tahaksin öelda, et äh, meil on ju Pohunitse tuumajaam ja ka rahvusvahelise aatomienergia agentuuri eksperdid on öelnud, et tegemist on tuumajaamaga, mis võiks veel tegutseda kolmkümmend aastat, aga sellegipoolest on otsustatud, eh, et see tuumajaam tuleb sülgeda, sulgeda. ja Euroopa Liidu sümboolne panus nende tuumajaamade sulgemisse ja kahjutuks tegemisse on äh, kompenseerinud ainult osaliselt kõik need äh, kaotused, mida need kolm riiki on kannatanud, need kolm riiki on tõesti äh, kaotanud oma puhta ja vägagi produktiivse energiaallika. ja nüüd palun proua Reding. suur tänu. komisjon toetab tõhusate rahaliste vahendite eraldamist liikmesriikidele tuumajaamade kahjutuks tegemiseks tuuma energiaturvalisus on üks Euroopa Liidu prioriteete ja seetõttu on see küsimus ka komisjonile äärmiselt oluline ja meie jaoks on äärmiselt oluline, et me reaktorite sulgemisele eraldame vajalikud vahendid, kui tegemist on reaktoritega, mis ei vasta ohutusstandarditega. me jagame Euroopa Parlamendiga väga paljuski Euroopa Parlamendi raportis väljendatud raap-, vaateid ja me tahame dekomissioneerimise üksikasjalikke plaane riikide poolt, tahaksime ka ähm, jätkusuutlikku finantsplaneerimist näha. me oleme ka nõus, et äh, ressursse eraldatakse dekomissioneerimistegevuseks ja komisjonil on äärmiselt oluline roll mängida selleks, et teostada järelevalvet rahade kasutuse üle. komisjon usub, et äh, saastja maksab põhimõtet tuleks rangelt rakendada, oleme nõus Euroopa Parlamendi arvamusega, et äh, tuumajaamade operaatorid peavad tagama finantsvahendite äh, kasu, kasutamise dekomissioneerimise ajal ja see, et vajalikud vahendid on olemas, tuleks tagada juba tuumajaama töötamise ajal. tuumajaama tegevuse lõpetamine peaks olema tagatud turvaliselt. tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et raportis keskendutakse Euroopa Liidu eraldiste tõhususele ja komisjon tahaks raporti erinevates osades näha ka seda, et parlament tunnustab, et Euroopa rahaliste vahendite eesmärgiks oli ennekõike tagada see, et reaktorid suletakse ja jäävad suletuks ja seda tuumaturvalisuse põhjustel ja selle eesmärgi väljatoomine on meie jaoks äärmiselt oluline, kui me räägime Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamise tõhususest. komisjon tahab täpsustuseks öelda, et Euroopa Liidu rahalised vahendid ei olnud kunagi mõeldud katma kogu dekomisjoneerimise protsessi ega selle eesmärgiks ei olnud ka hüvitada kõiki majandustagajärge. see toetus, selle toetuse eesmärgiks oli ainult varase Äh, sulgemise osa hüvitada. komisjon rõhutab ka seda, et liikmesriigid vastutavad oma tuumajaamade ja tuumainstallatsioonide kahjutuks tegemise eest. pikaajaline planeerimine on liikmesriikide vastutusel, liikmesriigid vastutavad ka täpsete ajakavade koostamise eest ja ka äh, hinnaprognooside eest tahaksin tänada raportööri ja Euroopa Parlamenti selle ajakohase arutelu eest, mis käsitles teemat, mis Fukushima kiiluvees on üha ajakohasem. turvaline tuumajaamade kahjutuks tegemine on meie tuumaturvalisuse tähtis element. Teie raport on aruteludesse oluliseks panuseks, komisjon jätkab arutelusid nende kolme liikmesriigiga Äh, pidades äh, silmas äh, võimaliku rahaliste vahendite eraldamise jätkamist pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. La votazione si svolgerà domani. suur tänu, arutelu on lõppenud ja hääletus on homme keskpäeval. järgmine päevakorrapunkt on härra Arifi raport Euroopa tulevase rahvusvahelise investeerimis-